täieõiguslikult eeldusel, et ta on allkirjastanud deklaratsiooni, milles seisab, et ta ei tööta ametikohal, mis äh, on äh, ühildamatu Euroopa Parlamendi liikme tööga. õiguskomisjon kahekümnendal veebruaril kaks tuhat kolmteist vaatas üle härra Mark Temes Maak Junckeri mandaadi ja kinnitas selle esimese veebruari kaks tuhat kolmteist seisuga. kas on vastuväiteid selle mandaadi kinnitamisele? ei ole, siis oleme mandaadi kinnitanud proua Marta Andreasen on mulle teada andnud, et alates kahekümne viiendast veebruarist ei kuulu ta enam ALDE fraktsiooni sotsialistid ja demokraadid on esitanud äh, mulle ettepaneku nimetada